Sì. Cari colleghi, diamo inizio ai nostri lavori con qualche minuto di ritardo. kallid kolleegid, me alustame oma koosolekut, me oleme nagunii juba paar minutit hiljaks jäänud sellega. Äh, paraku ei ole saal veel täis, kuigi me oleme oodanud juba kümme minutit, aga nüüd me tõesti peame alustama et kõigepealt arutame Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis puudutab Kosovo integreerimist Euroopasse. selle eest vastutab kolleeg Lunatšek ja enne kui ma annan temale sõna üle, sooviksin teatada teile veel järgmist. homme on meie komisjoni erakorraline kohtumine Slobodan Petrovitšiga ja loomulikult me kuuleme kõige värskemaid uudiseid. kõigepealt aga annan sõna proua Lunatšekile. Uh, aitäh, aitäh kolleegidele tulemast siia, et äh, ära kuulata siis selle aasta Kosovo äh, raport. me oleme rääkinud kõigist äh, laienemisriikidest, komisjoni raporti põhjal ja ma tahaksin peatuda kõigil olulisematel teemadel ja siis äh, jään ootama arutelu kolleegidega. muidugi on see teema teatud küsimustes vastuoluline, kuid loodan, et äh, suurem enamus äh, saab nõustuda kõige olulisemate teemadega. ma kinnitaksin, kinnitaksin veel kord Kosovo Euroopa Liidu perspektiivi. kindlasti peab laienemisprotsess äh, jätkuma ja ka Euroopa rahuprojekt äh, ei, ei jõua lõpuni enne, kui Lääne-Balkani äh, riigid ei saa Euroopa Liidu liikmeteks, hoolimata nendest probleemidest ja kriisist, mis praegu valitseb Euroopa Liidus. nagu ma juba ka eelmises raportis mainisin, sooviksin äh, siin mainida ka neid viit liikmesriiki, kes ei ole veel Kosovo iseseisvust äh, tunnustanud, tahaksin neid üles kutsuda seda tegema. ma tean, et äh, siin ei ole ühemeelsust selles küsimuses parlamendis, kuid loodan, et suurem enamus saab siiski sellega nõustuda Euroopa Parlament on ka juba varem välja toonud eh, seda, mida on kinnitatud ka viimastel kuudel ja aastatel, siis eh, selline rahvusvahelisem lähenemine mõned Serbia poliitikud soovivad Kosovo jagamist Euroopa Parlament on seda muudes resolutsioonides juba käsitlenud, seda küsimust. meil oli hiljuti kohtumine Lääne-Balkani töörühmaga, kus osalesid ka Kosovo parlamendi liikmed ja mulle öeldi, et nad on praegu ka siin kohal, siis tervitaksin neid, kes tõid välja selle, et viisadialoog on olulise tähtsusega Kosovo kodanikel, ükskõik millisest etnilisest grupist eh, nad oleks, eh, kas eh, albaanlased, serblased, romid, aškarid, aškalid või egiptlased. ja Füüle dokumendis on sellest viisadialoogist ka juttu ja loodame, et siis tõepoolest sel aastal see ka saab alguse ja et meil on ka teekaart võimalikult kiiresti valmis, et Kosovo valitsus saaks siis rakendusosa kallale asuda. nüüd äh, Kosovo olukorrast. raportis äh, on kahetsust avaldatud nende rikkumiste üle, mis valimistel ilmnesid ja kui kaua võttis aega see, et parlament sai valitud, president sai valitud ja valitsus moodustatud. ja kindlasti kutsume üles ka neid, kes vastutasid nende rikkumiste eest, et nad vastutusele võetaks ja lõpetada see karistamatuse kultuur, mis valitseb mõningates valdkondades Kosovos. see kindlasti õõnestab ka valijate usaldust oma riigi vastu. nüüd tulles küsimuse juurde, mis on praegu väga oluline ka rahvusvahelises meedias Kosovo ja Serbia vaheline dialoog, mis täna õnneks jätkub, taas jätkub ja meil on ka pressiteade, kus räägitakse siis nendest pigem positiivsest, positiivsetest eeldus, eeldustest. see on üks äh, Ähm, Serbia ning Kosovo koostöö valdkondades tulevikuks ja loodame, et see dialoog jätkub äh, positiivselt ja et need kokkulepped, millele siiani on jõudud, et need ka ellu rakendatakse, eriti just Serbia valitsuse poolt nii kiiresti kui võimalik. ja viitan sellele ka lootes, et järgnevad teatud lepingulised äh, suhted äh, Euroopa Liidu ja Kos-, Kosovo vahel, siis äh, Kosovo liikumisel Euroopa Liidu liikmelisuse poole. muidugi on kõik see, mis praegu on toimumas Kosovos, väga oluliseks teemaks ja me soovime, et need paralleelstruktuurid Põhja-Kosovos kaoksid serblased Põhja-Kosovos, kes äh, nõustuvad Kosovos elama, nad äh, saavad piisava autonoomia, kui nad siis tõepoolest nende tingimustega nõustuvad. nii et selles äh, mõttes Ibari lõunakaldal on, oleme näinud pigem positiivseid arenguid Serbia kogukonna hulgas, seal on valitud ka serblastest linnapäid ja ka majandus äh, majandusel läheb seal piirkonnas hästi ja see on väga oluline, arvestades seda mitmerahvuselist kont-, konteksti Kosovos. õigusriigi äh, küsimus ja EULEX-i missioon, äh, see on äh, suurimaid tsiviil, kõige suurem tsiviilmissioon Euroopa Liidu poolt tegeletakse väga palju organiseeritud kiv-, kuritegevuse ning korruptsioonivastase võitlusega. ja samuti räägid, tegeletakse koostöö, koostööga Haagi kohtuga. kuid ka selles valdkonnas peaks Kosovo valitsus enam ära tegema. siin äh, räägitakse osalusest, Euroopa Liidu riikide osalusest EULEX-is, et äh, riigid peaksid olema aktiivsemad, saatmaks äh, näiteks oma kohtunikke osalema selles töös, samuti räägitakse tunnistajakaitseprogrammist Kosovos ja tunnistajate ümberasumise, ümberasustamise küsimustest, selleks et EOLEX e tõepoolest edukaks osutuks. ma viitasin siin Kosovo parlamendi liikmetele, kes ka praegu siin viibivad, parlamendil on väga oluline kontrollifunktsioon nii eelarve küsimustes, nad kontrollivad valitsuse tööd ja kutsutakse üles äh, parlamenti siis kinni pidama nendest kohustustest, mis vastavalt põhiseadusel neil on. ja loodame, et see protsess tõepoolest ka nii kulgeb, nagu algselt ette nähtud. algselt äh, Äh, mainisin ka korruptsiooniküsimust, see on endiselt murettekitav küsimus Kosovo kodanike seisukohalt. loodame, et kõik vastavad äh, agentuurid, mis on paika pandud korruptsiooniga võitlemiseks, tõepoolest vastavad ka kodanike ootustele, et äh, usaldus õigusriigi vastu taastuks. kohtureformist, kohtureformi puhul on edusammud aset leidnud, kuid äh, endiselt ähm, kohtunike koolituse ja muude kaasnevate küsimustega on endiselt veel võimalik edusamme teha. ka ametnike puhul peame rääkima äh, professionaalsetest ähm, vastutusvõimelistest äh, isikutest, see kõik on eeltingimuseks selleks, et kodanikel tekiks usaldus enda riiki. meedia sõltumatus, see ei ole oluline mitte ainult Balkani regioonis, vaid ka Euroopa Liidus üldiselt, peaks äh, tagatud olema meedia iseseisvus, sõltumatus. diskrimineerimine, olgu siis ükskõik millisel alusel see aset leiab, on äh, endiselt äh, probleemiks Kosovos peame siin äh, vaatama, kuidas, äh, milline on seadusandlus, milline on nende rakendamine, kus oleks võimalik äh, olukorda parandada ja kindlasti oleks hea ka ombudsmani asutuse või institutsiooni loomine. Kosovo religioosse ning kultuurilise pärandi hoidmine ning eri kaitsetsoonide loomine, sellel on siin viidatud äh, kodanikuühiskond ja räägitakse ka majanduse arendamisest ja keskkonnakaitsest. Need Kosovo A ja B, nende kivisöekaevanduste küsimused äh, Pristina elanikele ja lastele on sellega tekitatud väga suurt äh, kasu, kahju need äh, ähm, mürgised äh, mürgiste aurude teema ja peaks kaaluma alternatiivseid, äh, alternatiivsete energiajaamade rajamist, et Kosovo B oleks võimalik võimalikult kiiresti sulgeda. nii et need on need põhilised teemad, millele soovisin teie tähelepanu juhtida ja loodan, et äh, arutelu saab olema viljakas, ma tean, et meil on endiselt veel erimeelsused staatuse osas ja nii edasi, kuid äh, loodame, et jääme siiski selle suure häälteenamuse juurde ja peaksime silmas pidama seda, et Euro-, Kosovol on tulevik Euroopa Liidu kontekstis ja Euroopa Parlament on alati toetanud seda Euroopa Liidu suunal liikumist ja loodame, et see arutelu saab olema kasulik ja et see viib siis ka vastavate tulemusteni hääletusel märtsis, aitäh! Grazie, onorevole Lunacek, eh, poco fa lei aitäh proua Lunatšekile Te viitasite just sellele, et Kosovo parlament, parlamentaarse assamblee esindaja on meie juures, ta ei olnud veel kohal, kui te talle viitasite, aga nüüd on ta kohale jõudnud ning me tervitame teda. Äh, alustame arutelu, kõigepealt saab sõna härra Kukan, Kosovo delegatsiooni juht palun teil kinni pidada kolmeminutilisest kõneajast. ma loodan, et meil õnnestub päevakavast kinni pidada ja palun püüdke piirduda kolme minutiga. aitäh, härra esimees. ma toetan Lunatšeki raportit. ma arvan, et see on suurepärane alus meie raportile. niimoodi algavad muidugi kõik sõnavõtud, aga täna räägin ma väga siiralt sest äh, minu meelest on selles tekstis äh, ära toodud kõik kõige tähtsamad küsimused, mis tuleks lahendada ja ma arvan ja loodan, et see raport ka aitab Kosovot teel äh, reformide ja lõimumiskava juurde. ka need meie hulgas, kes ei ole Kosovo sõltumatust seni tunnustanud, loodetavasti siiski näevad, et Kosovo tulevik on Euroopas ja Euroopa Liidus. ma nõustun komisjoni hinnanguga, mis on ära toodud eduraportis ja kus öeldakse, et Kosovo on valmi-, va-, saavutanud edu mitmetes valdkondades. eriti puudutab see Euroopa agenda lõimimist Kosovo poliitikasse äh, Äh, kohtureformi jätkumist äh, ja tulemuste rakendamist ja nii edasi. dialoog Belgradiga on samuti edenemas ning loodetavasti annab see käegakatsutavaid tulemusi nii Serbiale kui Kosovole. võib-olla olen ma liiga entusiastlik, sest tegelikult on see töö väga raske, kuid optimism on alati kasulik ei tohiks unustada ka seda, et kogu see protsess sai alguse ikkagi sellepärast, et taheti Kosovo ja Serbia tavakodaniku, tavaelaniku elu lihtsustada. kuigi viimase kuue kuu jooksul on toimunud mitmeid äh, sündmusi, mis viitavad sellele, et tegelikult on elu läinud raskemaks. see tähendab, et meil tuleb toetada aktiivselt mõlemat äh, osapoolt nende töös, selleks et äh, lahendada vaidlusalused küsimused, mille üle dialoog toimubki on tähtis ka aru saada, milles need probleemid seisnevad. Kosovo peab suurendama oma võimekust avalikus sektoris seaduste jõustumisel ning kohtuasutused peavad tõhustama jõupingutusi võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga, mis on endiselt kahjuks väga levinud nähtused. kuigi mitte ainult Kosovos mis puudutab Põhja-Kosovot, siis on olukord endiselt väga pinev. ja selles Kosovo osas teevad erinevad äh, rühmitused alles äh, otsuseid, kuid inimestel peaks olema võimalik äh, rahumeelselt meelt avaldada ning EU-Lex peaks saama ligipääsu ka sellele piirkonnale meie omalt poolt äh, peaksime kindlasti toetama seda missiooni Kosovos. võttes arvesse seda, mis seal viimasel ajal on toimunud, võttes arvesse ka selle missiooni tähtsust Euroopa Liidule üldiselt, oleks võib-olla mõistlik ähm, kohtuda missiooni juhtidega, et me saaksime kõige ajakohasemat, ajakohastatumat äh, informatsiooni mis puudutab äh, viisarežiimi liberaliseerimist, on mul hea meel tõdeda, et komisjon on alustanud vastavasisulist dialoogi Kosovoga, sest see näitab, et me ei soovi jätta Kosovot isolatsiooni ja äh, tõugata kosovlasi eemale teistest eurooplastest, kuid Kosovo omalt poolt peab näitama üles meelekindlust, peab näitama üles ka seda, et nad suudavad täita tingimusi, mil-, mille äh, täitmisel on viisarežiimi liberaliseerimine üldse võimalik mul on hea meel näha selle raporti teksti, ma loodan, et edasine koostöö kujuneb samuti viljakaks ning äh, ma äh, kiidan äh, raportööri ja vastan kindlasti talle omalt poolt samuti jõupingutustega. aitäh teile, härra Kukan! nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide variraportöör, kellel samuti palun tõesti piirduda kolme minutiga aitäh, siin on tõepoolest tegemist esimese aruteluga, me saame sel teemal edaspidi veel põhjalikumalt rääkida no ma leian, et siin on tegemist punktidega, mida ma tõepoolest võin toetada siin räägitakse Kosovo integreerimisest Euroopasse, ma toetan seda mõtet äh, ning ma leian, et me peaksime tegutsema siin samamoodi, nagu Serbiaga juba on tehtud, me peaksime äh, liikuma paralleelselt kahel rajal, loomulikult on väga palju veel teha, ka sellele juba viidati, väga palju on veel teha õigusriikluse valdkonnas põhiõiguste tagamiseks, kahtlemata ei ole saavutatud väga suurt edu veel ka majanduskasvu tagamisel. Need on punktid, mida tuleb võtta väga tõsiselt, mis puudutab äh, rahvusvahelise valuutafondi toetusi, siis esimene makse oli kahe tuhande kümnendal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võttis valitsus vastu olulisi otsuseid, näiteks veteranide staatuse kohta, ka siin võib öelda, et kõik probleemid ei ole veel lahendatud. ühele punktile sooviksin aga juhtida eriliselt tähelepanu, see puudutab EULEX-i missiooni. ma ei oleks siin nii entusiastlik kui proua Lunatšek, eriti mis puudutab rahastamisküsimusi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuuks on kindlad summad ette nähtud, kuid ma usun, et siin on vaja teha muudatusi. ja äh, siin on ka arenguid, millega ma ei saa olla rahul. me peame kahtlemata arvestama ka põhjustega, miks niisugused negatiivsed arengud on tekkinud, äh, kuid äh, need on probleemid, millega tuleb väga tõsiselt tegeleda EULEX peab olema sõltumatu missioon siin on küll saavutatud teatud edu kogukondade lähendamisel, kuid teha on tõepoolest veel palju. kui me tahame EU-LEX-i missiooni laiendada, siis tuleb meil selle küsimusega tõsiselt tegeleda, väga otsustavalt ning ka käesolevas dokumendis me peame väga selgelt viitama sellele, milliseid parandusi on vaja teha, mida on vaja muuta EULEX-i missiooni tegevuses, et see rohkem vastaks meie püstitatud eesmärkidele. see, sellest sõltub väga suures osas riigi tulevik ning need on probleemid, millega tuleb tegeleda kohe. ma hea meelega osaleksin arutelus veel ka edaspidi. aitäh, härra Panseri, te rääkisite täpselt kolm minutit, aitäh teile selle eest! Uh, thank you, uh, Mr. aitäh, härra esimees. ka mina tegelikult ei ole nii entusiastlikult meelestatud. selle raporti üldine tonaalsus on minu meelest ülemäära optimistlik, siin ei kritiseerita piisavalt seda, mis Kosovos praegu toimub. seetõttu ei arva ma, et see tegelikult Kosovo, Kosovo institutsioone kuidagi aitab reformide läbiviimisel ma usun, et äh, raport peaks kajastama ikkagi reaalset olukorda, mis tegelikult ei ole ju roosiline. ikka veel on äh, vastamata tähtis küsimus. Euroopa Liidus on äh, viis liikmesriiki, kes ei ole tunnustanud Kosovot ja neil on selleks omad põhjused mina ei näe, et oleks saavutatud mingeid suuri edusamme mitmed rahvusvahelised äh, organisatsioonid ja institutsioonid on äh, samal arvamusel nagu mina. Nad arvavad, et õigusriigi põhimõtet äh, Kosovo piisavalt ei järgi ja ma nõustun nendega, ma nõustun nende negatiivse arvamusega. minu meelest ei ole Kosovo teinud midagi märkimisväärset ja kui me tahame Kosovole anda hinnangut, siis see hinnang peaks põhinema ikkagi kiretutel faktidel, mitte olema lihtsalt tavapärane äh, Äh, jutt, mida Euroopa Liit ikka räägib. veel üks sisuline märkus. EULEX-i esindajad äh, tulid äh, siia umbes kuu aega tagasi ning kõnelesid meiega ja mulle jäi mulje, et tegemist on mingi väga kummalise üksusega. Eulex peaks äh, Kosovole andma nõu, peaks aitama neid äh, kohtuasutuste reformi, reformimisel selleks, et äh, kohtud paremini võitleksid organiseeritud kuritegevuse äh, korruptsiooni ja muuga ning äh, Euleksi eest äh, maksab Euroopa maksumaksja miljon eurot aastas, mis on äh, tegelikult väga suur summa, võttes arvesse, et Euleksi missioonis töötab vähem kui kaks tuhat inimest, need on siis juristid, kohtunikud, süüdistajad Nad saavad rohkem palka kui Euroopa Liidu vastavad ametnikud, kuid mingeid tulemusi nad saavutanud ei ole. ma lugesin nende raportit, seal ei ole suurt midagi öeldud. ma esitasin neile kolleegidega ka äh, küsimusi, ütlesin neile ausalt, et äh, nende raport on täiesti arusaamatu, seal ei räägita mitte millestki, mida nad oleksid tööalaselt saavutanud. Nad, nad peaksid äh, oma personali vähendama, kuidas nad seda ka teha kavatsevad, et raisata vähem maksumaksja raha see raportist ausalt öelda välja ei tule ja nende vastused äh, meie küsimustele ka ausalt öelda mitte midagi ei paljastanud, seetõttu võiksime olla kriitilisemad ka EOLEX-i puhul ja ma nõustun kolleeg Manseeriga, kes ütles, et kui me EOLEX-i rahastamist üldse jätkame, siis kõigepealt äh, tuleks muuta seda, mismoodi nad töötavad, öelda neile, et töö peab olema tõhusam ja et nad peavad käituma usaldusväärsemalt, aitäh! aitäh ka teile. aitäh. sellest saadik, kui ma siia saali jõudsin, olen kuulanud mitmeid sõnavõtte ja olen kirja pannud ka mõned sõnad Kosovo kohta, mida siin on kasutanud, kasutatud, näiteks diskrimineerimine, kohtuasutused või kohtuvõim Äh, negatiivne hinnang õigusriigi põhimõtte järgimisele, korruptsioon, puudub äh, pressivabadus, levinud on organiseeritud kuritegevus, rahapesu. sellised sõnad siis. nii on kirjeldatud Kosovo olukorda, seda on teinud kolleegid viimaste minutite jooksul. Nad oleks võinud veel öelda ja võib-olla raportis ongi öeldud, et ametliku statistika järgi on praegu nelikümmend viis protsenti tööealisest elanikkonnast Kosovos töötud see on ametlik statistika, ilmselt on töötuid päriselt rohkem. seega see ühiskond ei äh, funktsioneeri absoluutselt. ning ainult äh, väga kummaliste ambitsioonidega isikud Euroopa Liidust võivad äh, nanosekundigi vältel mõelda, et, et Kosovo on tõhusalt toimiv riik. kui tal tõesti lubatakse astuda Euroopa Liitu ja minu partei kahtlemata hääletab, minu fraktsioon hääletab sellele vastu, Äh, siis äh, see funktsioneerimatu ühiskond äh, muutub meie, meie asjaks, meie peame selle kinni maksma. mul on komisjonile mitmeid küsimusi, ma esitasin need kaks nädalat tagasi ja ootan hinge kinni pidades vastust. mis siis komisjon ütleb? mis nende arvates on Kosovo päästmise hind? kui me aga vaatame Serbiat, mis on ju palju suurem riik eh, ja mis ei ole kandidaatriik, siis nemad on saanud viimase viie aasta jooksul kolm koma kolm miljardit eurot abi. võite olla kindlad, et Kosovo läheb meile vähemalt sama kalliks ja seda sellisel ajal, kui minu valijad ei suuda maksta isegi kommunaalteenuste eest või kui suudavad, siis ainult raskustega. ma olen vastu sellele, et me võtame veel ühe täiesti toimetulematu ühiskonna oma õlule, oma rahakotile ma loodan, et see ei ole üldse tõsine ettepanek, ma ei tea, kes, kes selle on esitanud. viisade liberaliseer-, liberaliseerimine või äh, viisavabadus Euroopa Liidu riikide ja Kosovo vahel, miks see peaks nii olema? kuidas saab tõsiselt äh, sellist asja ette panna? võttes arvesse, milline on Kosovo organiseeritud kuritegevuse tase, mida teised juba kirjeldasid. üks asi veel. mõned äh, fraktsioonid, mõned parteid Ühendkuningriigis väidavad, et nemad pooldavad eelarvekärpeid, nad pöörduvad seda, et Euroopa Liidu eelarvet vähendataks, mitte külmutataks, vaid vähendataks. ja ma tahaksin siinkohal öelda, et tegelikult ei ole seda võimalik teha. ei ole võimalik öelda, et Euroopa Liidu eelarvet võiks vähendada, aga teisest küljest võiks vastu võtta Kosovo või mõne muu riigi. aitäh. mis noh? aitäh suur tänu teile ka sellest, et pidasite kinni teile antud kolmest minutist. härra Vaikulf. aitäh. Kosovo olukord ei ole muidugi suurepärane. ja Kosovos on väga palju probleeme, see on kõigile selge. aga ei ole õiglane suhtuda Kosovosse nii tugeva Äh, ja mittekonstruktiivse halvustava suhtumisega, nagu me just praegu kuulsime. tegemist on äh, noore areneva riigiga. ja paljud Kosovo probleemid tulevad ju lihtsalt äh, faktist et seitse Euroopa Liidu riiki ei ole endiselt tunnustanud Kosovo sõltumatust, vabandust, viis jah, viis, hea küll, viis. ja on fakt, et uue riigi, uue ühiskonna ülesehitamine on raske, et raske on luua ka normaalseid suhteid teiste riikidega. et lõimumine on raske, et Euroopa Liiduga liitumine on raske, kuigi Euroopa Liit seda ise tahab. ning äh, tegelikult on selge, et sellises tähtsas küsimuses ei saagi olla mingisugust üksmeelt ka sellest faktist äh, võib teha järeldusi äh, selle kohta, miks on äh, piiril intsidendid, miks on kogu aeg probleeme naaberriikidega. Euroopa Liidu stabiilsuse huvides on see, et Euroopa Liit ikkagi jõuaks üksmeelele ja kõneleks ühel häälel. kindlasti on see odavam kindlasti on odavam stimuleerida Kosovo lõimumist Euroopasse, eh, selle, selle asemel, et oodata, millal puhkeb eh, jälle sõda ja siis maksta kinni see arve. mina igatahes kiidan raportööri tema raporti eest. tegemist on ju heas usus koostatud kirjatükiga, mis eh, püüab meid kõiki aidata aga Kosovo valitsusel paluksin ma suhtuda avatumalt võimalusse lasta serblastel rahulikult Kosovosse naasta. ja ma arvan, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka äh, serblaste religioossetele monumentidele, mis on ajalooliselt Kosovos paiknenud, aitäh! aitäh ka teile, härra Vagel! ja nüüd äh, härra Tänak ja ka teil on kolm minutit, palun sellest kinni pidada, aitäh! Äh, tõepoolest, mina lugesin selle raporti läbi, kõigega siin ma nõustuda ei saa, äh, ma ei ole selle raportööriga ka minevikus alati nõustunud, aga ka mina usun, et Kosovost rääkides võiksime jääda ikkagi viisakaks ja kasutada rahumeelseid väljendeid. Kosovo on rahvusvahelise üldsuse jaoks endiselt probleem, see ei ole nii ainult Euroopa Liidu silmis Euroopa Liidus on ka viis liiget, kes ei ole äh, tunnustanud Kosovo sõltumatust, kuid Euroopa Liit ei ole veel kogu maailm. vähemalt pool ÜRO Peaassambleest ja kaks Julgeolekunõukogu alalist liiget, need on siis Venemaa ja Hiina, on ju äh, sama meelt nagu need viis Euroopa Liidu liikmesriiki ja see on kahetsusväärne, see on äh, nii-öelda limbo, äh, kus äh, Kosovo endiselt on ja selline seis ei saa olla pikaajaliselt jätkusuutlik. Kosovo vajab äh, seda, et rahvusvahelised agentuurid oleksid pidevalt äh, kohal. meil on olemas EULEX, äh, siis on olemas teised missioonid, makstakse nende missioonide eest sadu miljoneid dollareid aastas ja seda kõike väikeriigi eest, kes ähm, kellel ei ole piisavalt äh, välisinvesteeringuid, ei ole piisavalt äh, loodusvarasid, ei ole eriti mitte midagi. nii et ähm, tegelikult pehmelt öeldes on äh, seis nigel. me oleme siin, me, me oleme siin püüdnud näidata erinevaid Äh, eeliseid, miks äh, Kosovo üldse peaks riigina tekkima, vähemalt seda näidati sõja lõpus, ehk siis, et äh, Kosovo võiks olla multikulturaalne riik, kuid tegelikult on paljud serblased sealt põgenenud. ja paigale jäävad ainult eakamad ja muidugi tekib kohe küsimus, et mida neil seal üldse teha on ja siis on äh, piirkond, mis asub äh, Ibari jõest äh, põhjas, mis on põhimõtteliselt serblaste ala ja jõe lõunakaldal on siis kosovlased ja loomulikult on nende vahel erimeelsusi. ma olen oma fraktsiooni koordinaator ja olen pikka aega uskunud, et äh, Catherine Ashton äh, ja Robert Cooper suudavad siiski dialoogi pidada ja et äh, nende juhatamisel on võimalik Kosovo küsimus põhjalikult läbi vaadata ja et seda tehakse võimalikult ruttu, et, et jõutakse mingisuguse põhjapaneva pikaajalise jätkusuutliku lahenduseni piiride osas, kuid praegu see nii ei ole. Kosovo eeldab, et tal õnnestub saada tagasi eh, Iibari jõest põhja pool asuv maa-ala, kui ta loobub eh, lõunapoolsetest enklaavidest ja annab eh, võib-olla ära veel väikese maalapi, kuid, kuid meiegi arvame, et tegelikult on see Lähis-Ida rahuprotsessi puhul üldse et see on, et see on ainuke võimalus, samamoodi nagu me arvame, et Iisraeli ja Palestiina jaoks on ainuke võimalus kahe riigi lahendus, miks me siis äh, üldse äh, veel jätkame selle tegevuse soodustamist, mis Kosovos praegu toimub? me peaksime kahtlemata äh, võtma ette tõsiselt selle, et me hakkamegi kaaluma maarahu eest lahendust. siis võib-olla saavad Euroopa Liit ja ÜRO ka lõpuks äh, rahulikult äh, rahuneda selles küsimuses ning Kosovo saab lõpuks mingi võimaluse tulevikule, aitäh! aitäh, härra Tänak ja nüüd äh, härra Preda, aga teil on kolm minutit. aitäh, härra esimees. ma tahaksin esitada märkuse esimese lõike kohta, sest mulle tundub, et äh, see on veidi naiivne lähenemine. Need viis äh, riiki, kes ei tunnusta Kosovot, äh, see on siiski suur takistus, see ei ole mingi marginaalne küsimus. ja see ei ole perifeerne küsimus, vaid poliitiliselt vägagi tundlik teema ja raport ei võta seda kõike arvesse. just nagu äh, see äh, liikmesriikide enamus, kes tunnustavad Kosovot, oleks ähm, justkui midagi iseenesestmõistetavat ja jäetakse kõrvale need viis riiki, kes ei tunnusta Kosovo iseseisvust teiseks tahtsin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et mõned päevad tagasi oli meedias eh, selline teade, et kakskümmend tuhat serbi, kes elavad Kosovo põhjaosas, taotlesid Vene võimudelt eh, kaitset ja räägiti ka sellest, et äh, need inimesed sooviksid isegi Vene kodakondsust, äh, seda kõike muidugi võib äh, mitut moodi tõlgendada, seda olukorda, kuid see on väga tähenduslik, et nad ei pöördu mitte eurooplaste poole, see näitab, et usaldust meie suhtes on vähe. nii et nii isegi nende riikide suunas, kes on tunnustanud Kosovo iseseisvust ja kõik see paneb äh, meid mõtlema, äh, millisel viisil me survet avaldame Belgradile, tundub, et mõnikord saavutame hoopiski vastupidiseid tulemusi. nüüd aga üheksas lõige ja see, mis puudutab Euleksi, need riigid, kes on teatanud politseijõudude väljaviimisest äh, kuid äh, arvestades äh, näiteks ka Rumeenia otsust, ei ole mingit võimalust selle otsuse juurde enam tagasi tulla. kuidas selle taotlusega on, aitäh! Revole Coppa, tre minuti per favore. härra Koppa, palun, kolm minutit. Uh, bit... proua Koppa minu jaoks on see tekst äh, raskusi tekitav, kuna raportöör ei aktsepteeri seda tegelikkust, et viis liikmesriiki ei tunnusta Kosovo iseseisvust. ja see raport ei saa, tohiks olla surveavalduseks nendele riikidele, see on äh, reaalsus. see sõnum, mida me parlamendina soovime edastada, on positiivne sõnum Kosovo äh, kodanikel, et neil, nende ees on Euroopa perspektiiv, Euroopa tulevik. ja seetõttu eh, on siin ka avaldatud rahulolu selle üle, et viisadialoog alguse saab. nii et ühelt poolt on eesmärgiks see positiivne sõnum, kuid eh, teiselt peab mõistma ka seda, et need liikmesriigid, kellel on poliitilised või juriidilised vastuväited, ei ei äh, tulda selle küsimusega üldse kaasa, ennem kui staatuse osas ei ole, ei ole üksmeelele jõutud. nüüd äh, Pristina ja Belgradis suhted, me peaksime oma lähenemist tasakaalustama, kui loeme seda teksti nii, nagu ta praegu on, on kogu vastutus Belgradil. räägitakse siin äh, kokkulepete mitterakendamisest kuid äh, eelmisel aastal oli kriisi algatajaks äh, Kosovo politsei. ma ei tea, kas me peaksime siia lisama uue kuuenda äh, lõigu, mis räägiks siis läbirääkimiste taastamisest või taasalgatamisest ja peaksime hukka mõistma igasugused embargod ja jõu kasutamist, ükskõik kummalt poolt see siis ka tuleks Euroopa perspektiiv tõepoolest on oluline aspekt ja peaksime kordama seda, et dialoog on ainsaks viisiks edasiliikumiseks ja lahendus peaks olema kõigi regiooni elanike huvides. praegune otsus Serbiale kandidaadi staatuse ähm, andmiseks näitab seda, et surve on praegu Belgradi poolel ja peaksime enam rõhuma nüüd ka Pristina võimudele, et äh, peetaks kinni ka Serbia kogukonna õigustest ja et äh, Kosovo serblased tunneksid ennast turvaliselt, et nad ei oleksid, ei oleks sunnitud oma kodudest lahkuma. aitäh, proua Koppa, härra Brock. Äh, ma püüan teha lühidalt. ma arvan, et äh, sellest on kahju, et kõik riigid ei ole veel tunnustanud Kosovot riigina äh, siin on tekkinud kahtlusi, kas on tegemist funktsioneeriva riigiga, kas ta areneb hästi, kas tema õiguskord vastab nõuetele, milline on tema haldussüsteem. siin on väga palju keerulisi seoseid ning äh, siin on tõepoolest punkte, kus on kiiresti vaja saavutada edu. samas me peame pidama kinni oma lubadustest ja me ei tohi sellelt riigilt võtta tulevikku. me peame lähtuma sellest, et kui tingimused on täidetud, peame meie ka oma lubadusi täitma ning tingimused on täidetud. küsimus on äh, selles, et tagada kogu piirkonna stabiilsus küsimus on eh, selles, kuidas hoida siin eh, jätkusuutlikku rahu, stabiilsust eh, ning meie kogemused teistest piirkondadest näitavad, et see ei ole sugugi nii lihtne ning me näeme ka hiljutiste sündmuste taustal, et olukord on väga habras ning me näeme, et liikmesriikluse perspektiiv aitab niisugustel ebakindlatel riikidel pingutusi teha ja, ning äh, me peame kasutama kõiki võimalikke vahendeid selleks, et tagada seal julgeolek, mis äh, iganes see maksma läheb, küsimus ongi selles, mida see maksab ning äh, kahtlemata on siin riikide esindajaid, kellel tekib siin seoseid koloniaalse minevikuga, aga me peame mõtlema sellele, et, et tegemist on siiski valitsusega, kes püüab selles piirkonnas, kus on alati olnud rahutusi, kus alati on olnud mingeid rahutuste koldeid,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 pean ütlema, et peaksime vältima seda, et viitame siin kogu aeg ÜRO resolutsioonile ja ka esimeses lõikes räägitakse sellest, et Euroopa Parlament rõõmustaks selle üle, kui äh, riigid, mis ei ole siiani tun-, tunnustanud äh, Kosovo iseseisvust, seda teeksid, kuid tegelikult Euroopa Parlamendi pädevuses ei ole see küsimus. nii et äh, see toob endaga kaasa ainult uusi lõhesid parlamendis, kuigi me peaksime välja tulema võimalikult kindla ja üksmeelse seisukohaga. kas Kosovo võtab vastu ka vastastikuseid meetmeid. ärgem unustagem, et Serbia esitas ÜRO assambleele omapoolse deklaratsiooni ja Serbia oli selleks, kes võttis e-, esimesed omapoolsed meetmed selles osas, mis puudutab äh, vabakaubandust ja kui me siin ütleme, et mingisugustest koos, kokkulepetest ei ole kinni peetud, siis see läheb liialt äh, kaugele. ja me peame pigem lähenema konstruktiivselt äh, selleks, et stabiilsus Lääne-Balkanil suureneks. Hispaania eesistumise ajal leidis aset ka teine kõrgetasemeline kohtumine ja ka septembris kaks tuhat kümme toimusid kohtumised Pristina ning Belgradi vahel, kui, kui ei oleks Euroopa Liit üldse selles protsessis osalenud, siis ka see dialoog poleks võimalikuks saanud. loodame, et Euroopa Liit ei loobu jõupingutusteks leidmaks laiapõhjalist konsensust äh, selles äh, küsimuses, mis puudutab Kosovo staatust. ka siin peame kinni pidama rahvusvahelisest õigusest. ja julgeolekunõukogu resolutsioonist äh, seal kasutati just neid mõisteid, mille osas on laiapõhjaline üksmeel. ma soovin öelda, et Euroopa Liit peaks keskenduma kõige vajalikumatele meetmetele, me peame toetama e, Kosovo valitsust reformide läbiviimisel e, ning mm, me peame lähtuma kaheteistkümnenda oktoobri vaimust põhimõttelised küsimused, õigusriiklus, organiseeritud kuritegevus, korruptsioon, avaliku halduse küsimused, need on olulised punktid, millele tuleb tähelepanu pöörata. Need on äh, teemad, mille üle parlamendis vaieldakse. me peame tagama dialoogi Belgradi ja Pristina vahel ning me näeme selgelt, et siin on võimalik toetada pingete leevendamise protseduuri äh, ning me peame rõhutama seda, mis on siiamaani positiivselt tehtud. Onorevole Muniz, io do la parola secondo un criterio rigoroso. Prima... proua Muniz, annan sõna väga rangete kriteeriumite järgi, palun kõneajast kinni pidada ning ma ei näe kuigi hea meelega seda, kui keegi ületab oma kõneaja, see piirab teiste võimalusi. nüüd ma tegin ka järjestuses väikese vahe, ma andsin sõna valele fraktsioonile, liberaalide asemel andsin sõna sotsiaaldemokraatidele, mul on sellest kahju, aga reeglid tõepoolest on olemas, mille järgi sõna antakse ning ma tõepoolest ei soovi kedagi eelistada ja ma vabandan oma vea pärast. härra Võrtsen nüüd on teie kord, te olete meie nimekirjas viimane ning ähm, teile on jäänud üks minut. aitäh, ma jään siis kõneaja poole eh,, kõneaja juurde, kuna kedagi teist minu fraktsioonist siin ei ole, siis ma tahaksin öelda, et me peaksime ikkagi raportööri liini jälgima, mina arvan, et ta on teinud väga head tööd. ma usun ka, et Kosovot tuleks kohelda õiglaselt, nagu ükskõik millist muud riiki jah, see on noor riik, aga alles eh, hiljuti lahendas ta edukalt konstitutsioonilise eh, ehk põhiseadusliku kriisi ja minu meelest on eh, raportööri soovitused ka täiesti adekvaatsed ja me toetame neid hea meelega, aitäh! aitäh ka teile, härra Watson! aitäh ka selle eest, et tegite nii kiiresti! ning loodetavasti võtab raportöör nüüd selle kolme minutiga täiesti eh, kokku. ma proovin. ma tänan kõigepealt kolleege, ütleb eh, proua Lunatšek ma tänan neid, kes toetasid minu raportit eh, nagu viimane kõneleja ja tegelikult toetan, tänan ka kõiki teisi, ma tänan kõiki neid, kes olid väga kriitilised, ma teadsin ju juba ette, et nii see juhtub. lubage siis tagasi tulla teatud elementide juurde, mida te mainisite. asi, mida ütlesid paljud kõnelejad oli see, et EOLEX-i tuleks suhtuda kriitiliselt. ka mina olen suhtunud EOLEX-i teatud aspektidesse minevikus kriitiliselt. ja ma vaatan hea meelega läbi kogu info, mis mulle selle kohta, selle missiooni kohta tuleb. aga ma arvan, et EOLEX-i uues mandaadis on äh, nagunii öeldud, et nad peavad äh, seda missiooni reformima. selle tööga on tehtud juba algust ja ma räägin sellest äh, lähemalt äh, kõigile, kes äh, EOLEX-i toetavad. Neile, kes ütlevad, et EOLEX ei peaks olemaski olema, ei ole vist mõtet seda seletada, aga variraportööridega loodetavasti saame siiski läbi rääkida. härra Tartmausile ühe sõnaga meediavabaduse kohta. mõõdake Euroopa Liidu liikmesriigid, eriti Ühendkuningriik, oi ähm,, kõneleja on juba lahkunud aga ikkagi äh, liikmesriikidel, mõõdukil ja teistel on olnud ka skandaale, kusjuures rohkem kui Kosoval. siis äh, neile kolleegidele, kes on pärit äh, liikmesriikidest, mis ei tunnusta Kosovot, ei ole tunnustanud Kosovot juba eelmisel aastal me arutasime täpselt sedasama sõnastust ja see võeti laia häälteenamuse, suure häälteenamusega vastu mõnedes riikides, mis pole Kosovot tunnustanud, vahetub praegu valitsus, võib-olla siis midagi muutub. minu jaoks on problemaatiline, et äh, Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis me peaksime ju ikkagi esindama kogu Euroopa Liitu, mitte oma konkreetseid liikmesriike. ja mul on probleem, et Kosovo lõimumine on ju tegelikult äh, Euroopa probleem või Euroopa küsimus, kuid need viis liikmesriiki, mis Kosovot ei tunnusta, käsitlevad seda kui oma sisepoliitilist küsimust ma loodan väga, et me selles küsimuses ikkagi saavutame enamuse. mis puudutab neid kriitikanooli, selle kohta, mida Kosovo ei ole suutnud teha, kuigi on pidanud seda tegema, siis tegelikult olen ma oma raportis ju samuti öelnud, et nad peavad saavutama rohkemat edu oma reformide alal. ja ähm, seetõttu on mul kolleegide kommentaaride üle tegelikult hea meel. härra Tänok mind üllatas, et te ütlesite, et Kosovost on äh, saanud äh, monokultuurne riik. kaks ja pool tundi tagasi toimus äh, ju koosolek delegatsioonis, kuhu te isegi kuulute. Kosovo parlamendist käisid seal liikmed, ei olnud nad midagi kõik kosovos, kosovolased, seal oli ka serblasid, serblasi, roomasid ja teisi. Nad istuvad Kosovo parlamendis kõik koos, nii et ma ei saa aru, millest te räägite Te rääkisite ka serbi vähemusest, sellest me oleme ennegi rääkinud, härra Tänak, oleme rääkinud sellest, et äh, Lõuna-Kosovos on selliseid kohalikke omavalitsusi, mis on saavutanud väga head ähm, väga head edu äh, kõigi integreerimisel, põhjas muidugi on keerulisem, kuid ma loodan, et dialoog siiski annab tulemusi. ja ma loodan ka, ma arvan ka, et äh, Serbia peab omalt poolt samuti midagi tegema. ma olen lugenud nõukogu avaldust räägitakse, et ähm, viimastel päevadel on äh, saavutatud edu, kodanikuühiskonna register ja teised küsimused. Äh, jah, minagi arvan, et Serbia võiks olla kandidaatriik, aga siis peab ta oma naabritega suutma läbi saada, nagu ütleb äh, härra volinik Füüler oma raportis. aitäh kõigile kolmeteistkümnendaks detsembriks tuleb esitada muudatusettepanekud ja pärast seda räägime me uuesti, aitäh teile! Eh, e aitäh, kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal jaanuaril arutame muudatusettepanekuid ning eh, edasi järgneb hääletus, sellega peaks see teema lõpule jõudma. Eh, nüüd siis võtame järgmise punkti. see puudutab Euroopa demokraatia sihtkapitali asutamist. me arutame soovitust ning me püüame nüüd tõepoolest teha kiiresti, jõuda kokkuleppele raportööri ja variraportööriga ning me peame tõepoolest kiirustama, sest juba seitsme minuti pärast on siin kohal Seeri peaminister, nii et me peame tõepoolest kähku tegema, sõna saab härra Lambsdorff. aitäh, härra esimees, me tõepoolest äh, arutame siin soovitust nõukogule, see puudutab äh, sihtkapitali asutamise tingimusi, Euroopa Demokraatia Sihtkapital. Äh, paar sõna tausta kohta. Araabia kevad, arengud mitmes muus riigis on meile näidanud, et me vajame Euroopa Liidus niisugust instrumenti, millega oleks võimalik toetada demokraatia arengut meie kasutuses olevad vahendid ei vasta praegu kõikidele meie vajadustele ning siin on vaja strateegilisemat, see tähendab poliitilisemat lähenemist, meil on vaja kiiremat reageerimist, kui me seda praegu suudame tagada. sellest lähtuvalt on eesistuja pööranud väga palju tähelepanu sihtkapitali asutamise projektile Äh, siin on peetud arutelusid liikmesriikidele ning äh, kahekümnendaks juuniks me loodame niisuguse sihtkapitali loomiseks nõusoleku saavutada liikmesriikidelt soovituses viidatakse väga palju äh, ka nendele aruteludele, mis on peetud, meil on olnud väga palju kohtumisi raportööri, variraportööriga, äh, välisteenistuse esindajatega äh, ning see dokument, mida te praegu saate lugeda, on meie kõikide ühise töö tulemus ma loodan väga, kui see annab eh, ajendi intensiivseks aruteluks. üks punkt, millele soovime eh, tähelepanu juhtida, on see, et me tahame, et Euroopa Liit muutuks, Euroopa Liidu tegevus oleks strateegilisem ning kiirem, et me saaksime toetada demokraatia arengut eh, ning väga paljudes piirkondades on meil tegemist muudatustega. meil on vaja arenevate demokraatlike riikidega luua partnerlussuhted eh, ning eh, see eh, peaks kajastuma ka liikmesriikide poliitikas. liikmesriigid oma fondide, oma vahenditega püüavad aitada demokraatia arengut, kuid meil on vaja ka Euroopa tasandil instrumenti, mis aitab äh, meie eh, eesmärke selles valdkonnas saavutada, meil on vaja eh, tugevdada sünergiat, meil on vaja niisugust organisatsiooni, eh, mis pakub toetust, kes aga samas väga tugevalt koha peal ei ole, kes käivitab projekte, kes leiab partnerid koha pealt, kes aitavad programmid ellu viia ning seetõttu me pakume välja struktureeritud dialoogi eh, siht kapitali ja juba olemasolevate fondide vahel. Eh, mis puudutab kaasatud eh, asutusi, organisatsioone, inimesi, siis siin on meie lähenemine väga avatud. me sooviksime kaasata äh, kindlasti äh, niisuguseid äh, asutusorganisatsioone, liikumisi, kes äh, seni ei ole saanud anda oma panust demokraatia arengusse ning ma sooviksin siin rõhutada, et tegemist ei ole siin parteipoliitilise ettevõtmisega, vaid me soovime ühendada poliitilisi liikumisi, me soovime anda kõikidele võimaluse areneda, tugevneda. me soovime, et sihtkapital oleks õhukese struktuuriga, asukohaks oleks Brüssel eh, ning me peame eh, tegema väga tihedat koostööd Euroopa välisteenistusega, eh, valitsusstruktuuridega, see tähendab, et arutelud, konsultatsioonid peavad olema väga paindlikud, väga kiired ning me soovime kasutada Euroopa parlamendi eelarvevahendeid ning meie eesmärgiks on saavutada poliitiline tasakaal ning äh, loomulikult äh, soovime me arvesse võtta kõikide kolleegide ettepanekuid. suur tänu tähelepanu eest! Äh, aitäh, härra Lambsdorff! kaks minutit järgmisele kõnelejale aitäh, härra esimees, tahaksin tänada kolleeg Lambsdorfi nende märkuste eest, meil oli võimalus sellest teemast juba ka varasemalt rääkida. kõik see, mis leidis aset Araabia maades, see paneb meid üle vaatama ka meie partnerlusstrateegiat nende riikidega, kuid rääkides nüüd sellest sihtkapitalist, sellise sihtkapitali loomine peab tooma kaasa tegeliku lisaväärtuse meie demokraatia toetamise programmidele. see peaks olema võimalikult äh, läbipaistev, kerge struktuur, mis äh, võimaldaks ka piisavat paindlikkust. selline fond või sihtkapital aitaks Euroopa Liidul tugevdada demokraatiat, samas vältides seda, et sekkutakse naabrite siseasjadesse. ja tahaksin lisada siia paar omapoolset märkust. esiteks, küsitav on äh, finantstoetus otse suunatuna poliitilistele parteidele. millised on need tagatised, millised meil on, kas ei ole mitte siin peidus äh, riske, mis on seotud äh, neutraalsusega? kas ei oleks mõttekam äh, finantseerida valitsusväliseid organisatsioone või fonde selleks, et Euroopa Liidu äh, tegevust ei nähtaks äh, sekkumisena riigi siseasjadesse. teiseks, see sihtkapital peaks püüdma tagada just selle üleminekuperioodi sujuvuse ja geograafiliseks tsooniks peaks olema kogu maailm, kuid eriline tähelepanu peaks olema järgnevatel aastatel suunatud Euroopa Liidu kõige lähematele naabritele. lisaks sellele peaks see sihtkapital rahastama Euroopa öö, ähm, programme selles osas, et äh, toetada inimõiguste kaitset ja tooma esile inimesi, äh, kes on demokraatia nimel tegutsenud nendes riikides. nüüd ka administratiiv, äh, administratiivsed küsimused ning head valitsustavad, milline oleks kõige õigem viis selles valdkonnas eh, tegutsemiseks, kas just see sihtkapital oleks kõige paremaks eh, vahendiks, see on veel küsimuseks, kas me peaksime tegutsema läbi eh, välisteenistuse ja kas see peaks olema osa Euroopa Liidu poliitikast inimõiguste vallas ja lõpetuseks Euroopa Parlament peaks olema tihedalt seotud nende vahendite kontrolli ja haldamisega, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, proua Gomes, kaks minutit. aitäh, võtan sõna Veronique de Kaiseri nimel. ta ei saa praegu kahjuks siin äh, ise viibida, kuid äh, see teema huvitab mind äh, eriliselt, kuna enne Poola algatust olen mina juba varem välja pakkunud sellise taolise äh, teemaga välja tulla, sest äh, vajadus sellise sihtkapitali jaoks on kindlasti olemas. Veronique palus edastada selle, et ähm, meil peaks olema kindlalt täielik parlamendi kontroll äh, et äh, vahendite juhtimine oleks äh, kontrolli all ja samuti peaksime vaatama, milline on siis see järelevalvenõukogu koosseis, millised on äh, need juhised, mis tegevuseks antakse, selle kallal on nõukogu tööd teinud struktuuri kohaselt äh, võiks, äh, võiks äh, seal osaleda kõik liikmesriigid, kuid see ei muudaks seda tõhusaks institutsiooniks ning me peaksime enam kaasama ka Euroopa Parlamenti kogu poliitilist maastikku, mis on esindatud parlamendis, et tõepoolest toetada demokraatia ülesehitamist kolmandates riikides. poliitiliselt tasakaalustatud esindatus, sellest ma juba rääkisin. ja lõpetuseks Veronique leiab, et vahendite eraldamine peaks olema suunatud pigem kohaliku tasandi kaudu ja ka Aleksander on seda välja toonud ja nüüd minu enda märkused. esiteks õigus kohalike mm, organisatsioonide toetamine, me peaksime toetama kõiki, kes kohapeal tegutsevad, isegi kui need on mm, parteid, erakonnad. nii et me ei peaks toetama ainult fonde. teiseks, me teame, et Euroopa Liit äh, plaanib neid vahendeid suunata läbi äh, inimõiguste ja demokraatia instrumendi. seal ei ole piisavalt äh, vahendeid, muidugi on sellel teatud mõju, kuid me peaksime püüdma eraldada äh, vahendeid teistest inimõiguste instrumentidest, mis eh, ei tee oma tööd korralikult, ei tee vastavalt oma otstarbele tööd. nii et eh, me peaksime suunama need eh, vahendid just sinna, kus kõige suurem vajadus on, aitäh. Honorevole Lockbiller, per favore, due minuti. aitäh, proua Lockbiller, kaks minutit. aitäh, härra esimees me nüüd lugesime seda dokumenti ning suur osa sellest meeldib meile väga, kuid siin tekib küsimusi teatud konkreetsete tingimuste puhul me märkasime samuti, et need ei ole päris täpselt veel paika pandud. juba detsembri algul soovitakse aga need tingimused juba kinnitada ning kui me siin tahame kinnitada põhimõttelisi ideid, siis võib siin tekkida ikkagi küsimusi. Eh, mul on seetõttu eh, küsimusi, eh, kas resolutsioon avaldab ajakavale äkki mingeid muudatusi, kas siin oleks võimalik võib-olla ka tegutseda rahulikumalt? siin on tõepoolest tegemist esialgse ettepanekuga, siin on vaja veel väga palju tööd teha, väga palju on lahtisi küsimusi. meie jaoks, roheliste jaoks on väga oluline eh, ning me oleme esitanud juba ka vastavad muudatusettepanekud, eh, et parlament, Euroopa Parlament oleks piisaval määral kaasatud. Eh, siin räägitakse Euroopa Liidu eelarveliste vahendite kasutamistest sellisel juhul peab see vastama ka täielikult Euroopa Liidu rahastamise eeskirjadele ning me soovime siin tagada ka selle, et see institutsioon ei saaks rohkem kui poole oma vahenditest Euroopa Liidu fondidest. vastava muudatusettepaneku me ka tegime ning me kindlasti tahame ka saavutada seda, et mitte mingil juhul ei kärbitaks selle uue fondi loomise äh, nimel äh, inimõiguste äh, arendamiseks ette nähtud vahendeid, me peame kontrollima, et ei tekiks mitte mingisuguseid topeltrahastamisi ning me kindlasti peame kaitsma inimõiguste eest võitlejate huve. lõpetuseks ma leian, et ka äh, Naisküsimuste komisjoni äh, ettepanekud on väga head ning meie toetame neid. aitäh, proua Lohpiiler. nüüd saab sõna proua Lösing selle arutelu lõpetuseks. Äh, jah, palju tänu oma fraktsiooni nimel võin ma kinnitada, et meie suhtume sellesse instrumenti väga skeptiliselt ma näen, et siin tekib väga palju probleeme demokraatia tagamisel. siin on peamine rõhk kiirusel, lihtsusel. meie arvates tuleks seda instrumenti aga siiski veel tugevdada. soovin öelda, et väga tõenäoliselt meie suhtume sihtkapitali loomisesse eitavalt, kuid ma sooviksin eh, teha siiski veel ka mõned eh, ettepanekud ning ühele punktile siin juba viidati, soovin seda veel rõhutada. teeksin lühidalt ma ei hakka teile kogu teksti ette lugema, vaid püüan teha kokkuvõtte. meie jaoks on väga oluline tagada suveräänsuse põhimõttest kinnipidamine. meie arvates on väga oluline, et sihtkapitali ei kuritarvitataks. meie jaoks on oluline parlamentaarne kontroll, eelarve kontroll, eh, samuti enne rahade eraldamist peaks kontrollima kõrgemal seisev organ vahendite saajad ning sellisel organil peaksid olema ka vastavad volitused. palju tänu! aitäh proua Lösingile vabandan kolleeg Predantši äh, Sarjus Volski ees, kahjuks ei saa ma teile enam sõna anda, aga kaheksandal detsembril me arutame seda teemat järjekordselt. nüüd ootab juba minister. võib-olla saaksime teha ka kolmeminutilise sissejuhatuse ähm,. sõna sai härra Lambsdorff ähm, mina sooviksin juhtida tähelepanu sellele, mis on kõige olulisemad punktid. ma usun, et äh, üldine kokkulepe siiski on olemas, mis puudutab sihtkapitali olemust. see on selge, et meil on demokraatlikult valitud Euroopa organina äh, võimalus tagada sihtkapitali üle ka vajalik kontroll ning soovitustes on seda ka näha. siin on siiski ka punkte, mille üle tuleb veel arutada, millest tuleb rääkida. Veronique teeb ettepaneku pöörduda otse koha peal olevate organisatsioonide poole. siis tekib küsimus, kas meil on mõistlik niisugune lahendus kasutusele võtta või me peaksime kasutama siiski ka Brüsselis asuvaid äh, struktuure. Äh, Barbara Lohviller äh, soovis, et fondi vahenditest Euroopa Liidu vahendid ei moodustaks rohkem kui pool. siin on tegemist strateegilise küsimusega, tähtsa otsusega, mida tuleb veel arutada ning seetõttu ei ole me seda teksti veel ka sisse võtnud, sest me leiame, et me ei ole veel küpsed niisugust otsust tegema milliste poliitiliste organisatsioonide jaoks rahad lähevad, on oluline küsimus, me ei taha siin eelistada mingisuguseid poliitilisi parteisid, kuid kui näiteks mingis riigis on esimest korda vabad valimised, siis me ei saa võtta ära näiteks mingil kodanikuliikumiselt toetust, sellepärast et temast on saanud juba partei. me pea-, need on olulised punktid, mille üle tuleb veel nõu pidada siis on meil võimalik leida ka parimad lahendused ning lõpuks proua Lohpiller eh, eh, esitas küsimuse tingimuste kohta. Eh, siin on viidatud ka kindlatele kuupäevadele. kas on võimalik seda arutelu pikendada, seda tuleb veel mõelda. ajakava on aga meelega koostatud selliselt, et meil jääks parlamendis rohkem aega arutelu pidamiseks. mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui me tingimusi muudame, meil on endal ka veel muudatusettepanekuid, mida me tahaksime sisse viia ning meie arutelud no, kulgevad paralleelselt aruteludega muudes organites kuid ma loodan, et meil siiski õnnestub äh, ajakavast kinni pidada ning kooskõlastada kõik ettepanekud äh, ning lõpuks äh, Need inimesed, kelle ees seisab tulevik, noorte rahastamine, see on kahtlemata väga oluline punkt ning siin on võimalik fondil väga palju teha. ma näen juba, et esimees vaatab kannatamatult kella, ma lõpetaksin praegu homme räägib siin Poola välisminister ning ma arvan, et siis on võimalik seda äh, arutelu ka jätkata. kaheksandal detsembril me siis jätkame arutelu sel teemal äh, ning me vaatame, kuhu maani on siis jõudnud äh, dokument oma tekstiga ning homme Poola ministri kommentaare on samuti võimalik arvesse võtta. veebruaris läheb dokument hääletamisele ning nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. siin meil on eh, kirjas eh, väi-, eh, arvamuste vahetelu, vahetamine Serbia välisministriga härra Vuk Jeremitšiga, kes juba ootab ukse taga. Buongiorno, possiamo proseguire. Buongiorno intanto al ministro. jätkame nüüd oma tööd. kõigepealt äh, tervitan äh, südamest äh, härra Vuk Jeremitši, Serbia välisministri ning tere tulemast meie kõikide nimel ma usun, et äh, kõikide komisjoni liikmete nimel võin ka õnnitleda äh, teid. Serbia on saanud nõukogu soovituse äh, saada Euroopa Liidu kandidaatriigiks, see kindlasti tunnustab, niisugune samm kindlasti tunnustab reformide äh, elluviimist teie riigis, teha on küll veel väga palju, kuid äh, tõepoolest me näeme, et äh, eesmärgi poole liigutakse. see on tee, kus me oleme edasi liikunud ühiselt ning ma usun, et need edusammud leiavad peatselt ka dokumenteerimist. kandidaadi staatus, nagu te teate, toob endaga kaasa väga kindlad tingimused, mida tuleb täita ning kahtlemata kuulub siia juurde ka suhete parandamine Kosovoga. me arutasime just Kosovo küsimust ning me nägime, et siin on tõepoolest tegemist väga keerulise probleemiga, sellele tuleb läheneda pragmaatiliselt. meil on vaja konkreetseid samme ning mul on hea meel, et dialoog Pristinaga, mis leidis algust maikuus möödunud aastal, on edenenud siin on teatud raskusi, kuid edusamme on näha ning kuigi me näeme, et on veel lahendamata küsimusi, on ka küsimusi, mida, mille lahendamist lükatakse edasi või mille lahendamine on viibima jäänud, siis meile tegi rõõmu, et hiljutisel kohtumisel saavutati kokkulepe näiteks kõrgkoolidiplomite vastastikuse tunnustamise osas ja me loodame, et edusammud jätkuvad ning äh, nii lootusrikkalt ma sooviksin ka avada meie praeguse arutelu ning annangi kohe sõna teile, härra Jeremitš. Uh, aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, aitäh äh, selle eest, et leidsite aega tänaseks äh, aruteluks Lääne-Balkani Euroopa perspektiivi teemal. ma tean, et Euroopas on praegu rasked ajad, arutatakse väga paljusid erinevaid teemasid paralleelselt, mis on ehk, on otsese huvi aluseks nendele inimestele, kes on teid siia valinud ja seetõttu on mul väga hea meel, et te siiski leidsite aega eh, kohtumiseks ka minuga täna me näeme, et äh, olukord on kiiresti äh, muutumas äh, ja küsimus on, kuidas peaksime edasi minema, arvestades muutusi. mõned inimesed seavad kahtluse alla Euroopa projekti edukuse, senise edukuse. kuid selge on see, et Euroopa projekt on kindlasti ootusi täitnud, vaadates, milline oli tema eh, algpõhimõte eh, ehk siis pikaajalise rahu tagamine Euroopas. nüüd oleme jõudnud olukorda, kus raske on ette kujutada Euroopa territooriumil konflikti see on võib-olla veidi arhailine lähenemine, arvestades kõiki neid raskusi, mis Euroopa ees praegu seisavad, kuid äh, see on äh, endiselt äh, see koht, kuhu meie, minu regioon peab veel jõudma. Euroopa projekti jätkumine on äh, eelkõige märk sellest, et jätkub pikaajalise rahu ning jõukuse tagamine ja et see laieneks ka Balkani regiooni. ainus raamistik, kus on võimalik seda protsessi edendada, on laienemise raamistik ja ma loodan, et see protsess jätkub. ja et see jätkub kõigile Lääne-Balkani riikidele, sest põhimõtteliselt räägime siin euroopastumisest, et Euroopa äh, seadusandluse põhimõtted laieneksid ka meie regiooni, räägime Kopenhaageni kriteeriumide täitmisest ja see, mida ma siin täna tahaksin öelda, on see, et me ei räägi siin nii palju lõppstaatusest. räägime reformide jätkamise võimest. ma tean, et äh, vähemalt mõningates Euroopa riikides äh, arutatakse, kas tõepoolest oleme valmis äh, laienema või mitte. ja et kui mitmes voorus see peaks aset leidma kuid tahtsin rõhutada, et kui me räägime Lääne-Balkanist, välja arvatud Horvaatia, siis need otsused ei, ei, need otsused ei ole lõppsihiks, see liikmelisus. nii et jätkuv euroopastumine Serbias ja ülejäänud Lääne Balkanil on kindlasti kõigi huvides, nii Serbia kodanike huvides, kuid ka kogu Euroopa ala huvides. ja just selles kontekstis sooviksin äh, rõhutada, kui oluline on äh, üheksas detsember meie jaoks, üheksas detsember on Lääne-Balkani regiooni jaoks oluline, sest siis äh, kirjutab äh, Horvaatiale liitumislepingule ja hoolimata kõikidest raskustest äh, Euroopas ja hoolimata kriisist, mis käimas on, on üheksas detsember Lääne-Balkanile hea uudis, kuna Horvaatia allkirjastab liitumislepingu sama suure tähtsusega on äh, meie jaoks see sõnum, mis edastatakse Brüsselist äh, selle kohta, mis juhtub edasi, mis juhtub pärast seda, kui Horvaatia Euroopa Liiduga liitub. paljud äh, analüütikud kogu maailmast ütlevad, et nüüd peab jätma aega järelemõtlemiseks peab ähm, kogu ehitist kõigepealt tugevda, tugevdama, enne kui ähm, hakatakse uusi riike vastu võtma. ja seetõttu üheksas detsember on sümboolse tähendusega. Äh, see tähistab meie jaoks äh, laienemise jätkusuutlikkust viimased äh, kaks aastat Serbias on tähendanud äh, erakordset äh, progressi, erakordset äh, edasiminekut. reformid on olnud vägagi jõulised. kaheteistkümnendal oktoobril Euroopa Komisjon võttis seda edu ka arvesse. just ka viimase kahe aasta jooksul leidsid aset kõige olulisemad reformid majandusreformid ja mulle tundub, et äh, majandusnäitajad räägivad iseenda eest, arvestades äh, kriisi, viimast kriisi Euroopas. Serbias kehtib seadus, mis piirab ähm, võla äh, suurenemise esk-, suhetes SKT seoses SKT-ga nelikümmend viis protsenti. erinevad äh, riskifaktorid on kohandatud äh, kriisi ajal. ja siin on lähtutud ka krediidireitingu äh, agentuuride andmetest. nii et selles suhtes oleme me kõikumatud ja neid reforme ei olnud muidugi kerge läbi viia praegustes oludes. Haagi kohus, see on mineviku küsimus. Need isikud, kellel on süüdistused esitatud, need, keegi neist ei viibi enam vabaduses. Serbia vaba, valitsus on teinud äh, jõupingutusi selleks, et teha koostööd Haagi kohtuga kui räägime regionaalsest koostööst, siis võin öelda, et äh, suhted ei ole olnud äh, paremad äh, pärast sõda üheksakümnendate alguses ja see on tänu riikide juhtide jõupingutustele ja ka Serbia on teinud oma, end, kõik endast sõltuma, et, sõltuva, et need suhted oleksid head. ja nüüd äh, kõige tundlikum teema, Kosovo. ma tean, et te äh, just arutasite seda küsimust, see on tõepoolest äh, meie jaoks vägagi tundlik teema ja mõlem-, kõigi osapoolte jaoks tundlik teema. isegi selles vallas on tehtud suuri edusamme alates dialoogi algusest Pristina ja Belgradi vahel. see sai alguse, kui kakskümmend seitse liikmesriiki ja Serbia esitasid ühisresolutsiooni ÜRO Peaassambleele, siis sai alguse dialoog ja esimest korda ajaloos hakkasid need otsesed läbirääkimised kahe poole vahel ka tulemusi tooma. ja meie pühendumus äh, sellele dialoogile on äh, olnud täielik. oluline on, et see dialoog ka jätkuks, hoolimata sellest, et äh, on väga suured eriarvamused osapoolte vahel. võib-olla ma ei äh, raiskaks äh, liiga palju aega äh, siin rääkides. nagu ütlesin, on üheksanda detsembri, üheksas detsember väga oluline päev meie jaoks. ja loodan, loodame, et ka Serbia jaoks tehakse olulisi otsuseid sellel päeval, kui see nii ei ole, siis äh, lepime sellega. Äh, meie valitsus jätkab samal kursil, jätkab liikumist Euroopa Liidu suunale. see on meie kodanike huvides, kogu meie regiooni huvides põhiliselt on siin tegemist äh, usaldusväärsusega ja usuga Lääne-Balkani võimekusse. Need ähm, ka viimased kaks aastat on olnud äh, erakordsed ja loodan, et äh, järgnevad kakskümmend neli kuud ja kaks aastat saavad olema veel edukamad, äh, kui me jätkame koostööd. hoolimata kõigist raskustest liigume edasi uskudes meie ühistesse väärtustesse. nüüd olen valmis vastama teie küsimustele, daamid ja härrad. palju tänu, härra minister. on päris selge, et nüüd saab sõna härra Kukan kaheks minutiks lugupeetud härra esimees, soovin tervitada meie hulgas Serbia välisministrit ning ka proua suursaadikut. Te ütlesite oma kõne alguses, et te saabute siia väga tähtsal ajal, tähtsal ajal Serbia, Lääne-Balkani riikide ning Euroopa Liidu jaoks. ja see on nii sellepärast, et aeg komisjoni soovituse ja nõukogu otsuse vahel tõesti on väga tähtis ajajärk. paljud küsimused võivad äh, ka praegu veel mõjutada Euroopa Liidu ministrite nõukogu lõplikku otsust. ma loodan, et äh, see lõplik otsus, need järeldused on äh, Serbia suhtes ikkagi positiivsed ja samuti positiivsed teise selle regiooni riikide suhtes. lugupeetud välisminister, ma saan väga hästi aru, et Serbia välispoliitiline olukord on väga keeruline järgmisel aastal toimuvad valimised, Kosovos on seis pingeline, teil on äh, vaja läbi viia valimiskampaaniaid ja nii edasi. me kõik tahaksime, et pärast valimisi oleks Serbias selline valitsus, mis on Euroopa-meelne ja käib Euroopa rada. me kõik tahaksime ka seda, et meil oleks võimalik omalt poolt panustada ja teid kuidagi aidata. ma tean, et see on väga raske. ma tean, et valimiste võitmine on raske. eriti siis, äh, kui teil on äh, Euroopa-meelsed sloganid vaatame tõele näkku, teil saab olema väga raske. Teid pannakse proovile ja proovile pannakse ka teie poliitiline küpsus, kui nii võib öelda. ma loodan sealjuures, et teil läheb õnneks, kuigi teie ülesanne on raske tahaksin teile esitada ka ühe küsimuse. me oleme kõike Serbia-teemalist raportit näinud, <clears throat> aga ma tahaksin teie käest küsida, kuidas te hindate ise oma tegevust ja oma tööd. kas te enda meelest täidate kriteeriumeid? aitäh! aitäh, suurepärane, te läksite ainult paari sekundiga üle oma kõneajast. nüüd äh, sõna Serbia raporti raportöörile, kaks minutit. aitäh! lugupeetud äh, härra välisminister, lugupeetud proua suursaadik, ma õnnitlen teid äh, kõige nimel, mida Serbia on viimastel kuudel saavutanud. ning äh, informeerin teid sellest, et äh, me vaatame jätkuvalt, kuidas teie riigis läheb. jaanuaris toimub Serbia eduraporti esimene lugemine, see toimub Euroopa Parlamendis ning see võetakse vastu tõenäoliselt märtsi lõpus nii et järgmised kolm kuud tulevad väga töömahukad, kuid me püüame teie riiki kindlasti toetada. ma loodan südamest, et pärast äh, üheksandat detsembrit on teil naabrid, kes on selleks ajaks de facto Euroopa Liidu, äh, liidu liikmed, ehk siis ma pean silmas äh, Horvaatiat ja ma loodan, et teist saab selle regiooni kolmas kandidaatriik, see on äärmiselt oluline ja loodan ka seda, et äh, Montenegro võtab äh, Horvaatialt teatepulga üle ja asub ise läbirääkimisi pidama, see on neile oluline, on oluline regioonile. aga üks küsimus veel sest äh, tund aega tagasi rääkisime läbi Slobodan Petrovitšiga, kes on Kosovo asevälisminister, ma rääkisin temast, temaga sellest, kuidas rakendada seni kokkulepitut. ma tean, et mõne päeva eest valmistas teie õigustalitus ette positsiooni, teie Välisministeeriumi positsiooni, kus räägitakse otsuste rakendamisest ning näib, et teil on siin tõsiseid reservatsioone, te tegelikult ei taha seda otsust jõustada. kõik ütlevad, et te tõestate ennast just nimelt selle otsuse jõustumisega, äh, selle ellurakendamisega, mis seni on kokku lepitud ja meil oleks nüüd tõesti väga kasulik aru saada, kas te olete osa lahendusest või osa probleemist? kas te kavatsete seda otsust jõustada või me loodame millegi peale, milleks te tegelikult suuteline pole? me püüame ennast Serbia teemal harida. me loodame, et meil on üheksandal detsembril põhjust teiega koos tähistada, aga teie öelge meile, kas nii läheb või tegelikult mitte. aitäh, härra Katšin. sõna saab äh, härra Prokk, ka teie palun ärge ületage oma kõneaega poolteist minutit härra esimees, lugupeetud härra välisminister, ma leian, et teie ettekanne oli äärmiselt huvitav ning äh, oma fraktsiooni nimel ma tõepoolest tunnustan teie pühendumust ning äh, me toetame teie edasiliikumist ma loodan, et see innustab teid, sest ka meie huvides on see, et ähm, reforme edasi viidaks. Need reformid on teie riigis väga vajalikud, need on vajalikud ka ilma Euroopa Liiduta seda tuleb alati silmas pidada ning seda sõnumit tuleb edastada ka oma rahvale võitlus korruptsiooni vastu, inimõiguste tagamine, õigusriiklus, majanduse areng, need on kõik rahvale endale vajalikud arengud. ning äh, see, seda ei ole tarvis ainult Euroopa Liiduga liitumiseks, kuid Euroopa Liiduga liitumise perspektiivist võib olla kasu. seetõttu pean ma ütlema, et äh, natsionalismi vähenemine, rahumeelsete lahenduste leidmine selles piirkonnas eh, on väga oluline. seetõttu on ka väga tähtis, et Serbia on astunud sammu Euroopa Liidule lähemale eh, kandidaadi staatusele järgneb veel väga pikk tee eh, liikmeks saamisel kuid ma usun, et me tõepoolest ähm, oleme nüüd astunud suure sammu edasi kandidaadi staatuse saavutamise poole ning ma loodan, et ka Kosovo äh, probleemid, probleemid teie naabritega äh, lahenevad näiteks valitsuse puudumine Bosnia-Hertsegoviinas põhjustab palju probleeme Bosnia-Hertsegoviina kipub kordama Belgia eeskuju. ma loodan, et äh, see siiski nii ei lähe. suur aitäh kolleeg Brokile ning nüüd saab sõna kolleeg Diginin. господин Еремич, и äh, от името на социалистите и демократите в Комисията по външна политика искам да ви приветствам. Aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel Ahveti komisjonis tahaksime teid tänada selle eest, et teil oli aega täna siia tulla ja meile rääkida sellest, kuidas Serbia areneb ja mida me peaksime Serbiast ootama. ning äh, muidugi ka, mida me peaksime ootama nõukogu otsusest, mis tuleb üheksandal detsembril. avameelselt kõneldes tuleb tunnistada, et Serbia on viimastel aastatel, viimase kahe aasta jooksul saavutanud suurt edu. mõelgem tagasi ajale, mil töö alles algas ja see, võrrelgem seda praeguse ajahetkega ning tehkem järeldusi valitsuse ja peaministri jõupingutuste kohta, kindlasti väärivad need aplausi. ja seetõttu me võime eh, heaks kiita teile antava kandidaatstaatuse ma arvan, et äh, viimased aastad on olnud Serbia kodanikul üsna rasked ning Euroopa Liit peab omalt poolt äh, toetama teie valitsust, kelle ülesandeks on omakorda vastata Serbia kodanike ootustele. ma usun, et äh, need kodanikud väärivad lootust Euroopa tulevikule. ja teie riigina väärite kandidaatriigi staatust see on äh, väga väike samm, kuid siiski tähtis samm, mis annab kodanikele palju lootust ja võimaldab äh, Serbial hakata astuma juba jõulisemaid samme liitumise suunas. ma ei taha seda analüüsi pikalt jätkata, ma usun, et äh, Balkani regioonile on väga oluline, et Serbia selle julgustava signaali saaks. on siiski ka palju riike, kes suhtuvad Serbia jõupingutustesse skeptiliselt ja mina tahaksin teie käest küsida järgmist. Te teate, milliseid signaale teatud riigid teile saadavad, mida siis kavatseb valitsus teha? mida kavatseb valitsus teha enne üheksandat detsembrit, et veenda seni skeptilisi riike siiski toetama komisjoni otsust Serbia kohta, aitäh! aitäh ka teile ja nüüd saab sõna härra Lunatšek ja palun ka teil mitte ületada pooleteist minuti piiri. Äh, suur aitäh! ka mina soovin äh, kõigepealt tervitada Serbia välisministrit ja suursaadikut ähm, siin ahvetis välisasjade komisjonis ning ma nõustun kolleegidega, kes ütlevad, et üheksas detsember on tähtis päev ja isegi selle ootamine on tähtis ajajärk, mitte ainult Serbiale, vaid äh, ka Lääne-Balkani riikidele üldiselt. Horvaatia on kirjutanud lepingule alla Ehm, liitub kindlasti, Serbia loodetavasti saab kandidaatstaatuse ja Montenegro loodetavasti alustab läbirääkimisi, kuid ma pean lisaks ütlema, et ma nõustun härra Fülleriga, volinikuga, kes oma eduraportis ütles, et tema soovitab Serbiale anda kandidaatstaatuse, aga Serbia peab eelnevalt demonstreerima, et ta suudab eh, täita talle pandud ootusi Kosovo-Serbia dialoogi suhtes. lugupeetud härra Jeremik, te ütlesite ise, et äh, ka teie pooldate kokkuleppe saavutamist ning äh, natuke rohkem kui aasta tagasi toimus New Yorgis ju ka vastav kohtumine, kus samuti anti lubadusi. ja minu jaoks on äh, problemaatiline, et tegelikult on igasugused läbirääkimised jätkunud alles viimasel ajal ning äh, seda kokkulepet, mis äh, juuli alguses sõlmiti, tegelikult ei ole rakendatud ja äh, tõkestajaks pooleks on siin just Serbia. kuidas te kavatsete siis seletada, härra Jeremik, et juuli alguses toimunud või sõlmitud kokkulepe on rakendamata, et tollitempleid siiamaani ei, ei aktsepteeri just nimelt Serbia? seda oleks pidanud ta tegema juba ammu ja on ka palju teisi asju, mis on kokku lepitud, kuid mida rakendatud ei ole ning seetõttu palun ka mina teilt selgitada, kuidas Serbia kavatseb näiteks katastriüksuste süsteemi rakendada või, ähm, või siis ähm, äh, teisi registreid, mida teilt on nõutud, kui te seda lähipäevadel välja ei mõtle ja, ja ei esita, siis äh, liikmesriikidel tekivad reservatsioonid. Nad ei taha teile anda kandidaatriigi staatust, sest äh, kokkuleppimisest ei piisa, sõnadest jääb väheks, on vaja ka tegusid, aitäh aitäh ja sõna saab äh, härra Tänak, kellel samuti on poolteist minutit. aitäh, ütleb härra Tänak, suur aitäh teile, härra Jeremik, et te olete tulnud, ma tervitan teid samuti nagu kõik teisedki ja tervitan äh, Serbia majanduskasvu, majanduslikku edasiminekut äh, ja valitsuse tööd, kuigi öeldakse, et teie erastamisprotsess tegelikult ei ole piisavalt läbipaistev. Londonis näiteks on seda öeldud. ja on öeldud ka seda, et on tegelikult imetlusväärne, et teil on õnnestunud äh, majanduses saavutada nii häid äh, tulemusi, võttes arvesse praegu valitsevat kriisi, eriti just euroala kriisi. minu fraktsioon toetab teie õigust saad-, saada võimalikult kiiresti kandidaatstaatuseks, me toetame ka Montenegrot ja Makedooniat ja arvame, et kõigil neil peaks olema võimalik varsti alustada läbirääkimisi. ideaalses olukorras see nii olekski kuid me teame, et kõik ei ole alati äh, ideaalne. Horvaatia saab ilmselt kindlasti Euroopa Liidu liikmeks, kuigi äh, nüüd äh, on Euroopa Liit laienemisest juba väsinud, meil on ka Eurotsooni kriis, mis on juhtide tähelepanu juhtinud laienemiselt kõrvale ja lisaks sellele on Serbial vaja reformid läbi viia, enne kui on üldse võimalik hakata rääkima sellest, et mõni Lääne-Balkani riik veel Euroopa Liitu tuleb lubage nüüd keskenduda veel Belgradi-Pristina dialoog, eh, dialoogile, mida tegelikult peaks ju aitama hallata baroness Ashton. mida te nendest läbirääkimistest ootate, mis sealt tulema peaks? mina praegu ei näe sealt eh, suurt midagi tulemas ja väga isiklikul tasandil ütleksin seda, et rahvusvaheline üldsus lõpuks väsib sellest, et ta peab lakkamatult rahastama kohalolekut Kosovos ja läbirääkimisi teiega. varem või hiljem on vaja mingisugust lahendust, mida võiks nimetada maarahu eest lahenduseks, see peab olema osa teie läbirääkimistest, aitäh! aitäh ka teile, härra Tänak! ja nüüd saab sõna härra Severin pooleteistkümneks minutiks. aitäh! lugupeetud härra välisminister, kuna Serbia äh, progress äh, enda ootuste ja meie ootuste täitmine ei sõltu ju ainult valitsusest, vaid sõltub ka rahva meelsusest ja Serbia ühiskonnast, siis tahaksin ma küsida seda, kuidas, äh, kas te võiksite ja kuidas te, kuidas te kirjeldaksite meile Serbia ühiskonna üldist meelsust, mismoodi suhtub Serbia üldsus Euroopa Liitu. kas serblased äh, pooldavad piisavalt Euroopa Liitu astumist, et äh, teha ära omapoolne kodutöö? ma arvan, et sellele küsimusele vastates peaksite võtma arvesse hiljutist kindrali Maditši kinnivõtmist, mis kahtlemata oli väga suur samm, kas võiksite selgitada, aitäh? aitäh teile, härra Severin. härra Koopa, kes tegeleb Serbia küsimusega, kuid kahjuks on teil tõesti ainult üks minut. proua Koopa, vabandust aitäh, ütleb proua Kopa, ka mina tervitan äh, Serbia välisministrit ja õnnitlen teda kõigepealt edu eest, mis ta on saavutanud viimase aasta jooksul. tervitan äh, seda demokraatiat, mis on Serbiasse saabunud ja koostöövaimu äh, rahvusvahelise kohtuga. ma tahaksin küsida ka Kosovo kohta nüüd on dialoog jätkumas, see kõik rõõmustab meid, rõõmustab meid kõiki, loodame tulemustele aga tegelikult on meediast tulevad teadaanded küll väga vastuolulised. kas te võiksite meile esitada omapoolse versiooni toimuvast ja öelda, mida te näete ette tuleviku tarbeks? kas teie arvates on võimalik, et see protsess lõpeb kuidagi positiivselt? aitäh, proua Kopa. ja nüüd äh, härra Kobatšek ja teil on ainult üks minut. aitäh, härra esimees. Euroopa Parlament. Äh, lugupeetud äh, härra Serbia välisminister, me tervitame teid siin ja võite olla kindlad, et enamik Euroopa Parlamendi liikmetest äh, pooldab teie demokraatlikke seisukohti ja Euroopa-meelsust ning me loodame, et mitte ainult see valitsus, kus teie praegu olete, vaid ka Serbia uus valitsus aastal kaks tuhat kaksteist ja hiljem jätkab Euroopa-meelset ähm, tööd. me loodame ka, et et äh, Serbia ei saa mitte ainult kandidaatstaatust, vaid lõpuks ka liikmestaatuse Euroopa Liidus. seetõttu tahaksin teile esitada küsimusi, mis on äh, seotud Bulgaaria enda kibeda kogemusega totalitaarse režiimi äh, lõpetamisel ning kommunistide tegevuse lõpetamisel. ma olen saanud teie käest küsida seda varem ja küsin uuesti, mis Serbias praegu toimub? kas totalitaarne režiim on teema, mida üldse arutatakse, kas see on osa Serbia diplomaatiast, kas, eh, kas ja mida te teete endiste kommunistidega, eh, kommunistliku salaluurega ehm, ja politseiga? hiljuti küsis Makedoonia siseminister Belgradis, eh, kas oleks võimalik anda üle arhiivimaterjal, mis puudutab Makedoonia kodanikke ja nendega juhtunut. kas te kavatsete tagada, et kõik endise Jugoslaavia vabariigi osad saaksid nii-öelda õigluse ja annaksid omapoolse soovituse Euroopa Parlamendile ja peale selle tahaksin küsida veel äh, härra Lavrovi kohta ja selle kohta, mis puudutab kodakondsuse andmist serblastele Kosovos, aitäh. Kovatšev, honorevole Paletškis, un minuto per favore. härra Paletški, üks minut, palun. Mm, president E, jūsų pareiškime, ministrė, jūs minėjote, kad Kosovas. aitäh. aitäh, e, lugupeetud e, härra välisminister, te ütlesite sissejuhatuses, et Kosovo küsimus on tõesti väga delikaatne ja ma tahaksin selle kohta küsida järgmist. Te teate, et Venemaa Föderatsioon püüab tõmmata paralleele Kosovo ja Põhja-Osseetia ja Abhaasia või teiste piirkondade vahel, mida ta peab justkui enda omadeks. mida teie arvate Abhaasia ja Osseetia küsimusest? ja milline kommunikatsioon Belgradi ja Pristina vahel toimub, millised on äh, suhted Venemaa ja Belgradi vahel? aitäh, härra Tokuš, üks minut. Elnök úr, minister Uur. härra president, härra välisminister. me oleme kohtunud äh, suursaadikuga ning oleme rääkinud ka diskrimineerivast kohtumenetlusest. meil on väga suured mured äh, seoses sellega, et taas on kasutusele võetud kollektiivsed menetlused. milline on tegelik olukord? kas konfliktid seoses Ungari vähemusega on lahendatud? me oleme näinud analoogilisi olukordi Rumeenias, nüüd on järg Serbia käes ning äh, inimesed, kes elavad Timeki orus, äh, tunnetavad väga selgelt, et olukord on keeruline. kuidas on küsi-, lahendatud nende identiteedi küsimused, me nägime viimase rahvaloenduse ajal, milline on tegelik olukord ning äh, ma sooviksin äh, ma sooviksin äh, tunnustada äh, tehtud, kuid äh, peaminister härra Orban leiab, et siin on vaja teha veel väga palju, et Serbia ei jääks mustaks plekiks Euroopas. nüüd viimasena saab sõna proua Oskur uh,. Uh, Servië laat zien inderdaad dat uh, het heel serieus bezig is met stappen om lid te worden van de Europese ma äh, tänan äh, äh, siin on tõepoolest tegemist praegu väga suure edusammuga, ma loodan, et Serbiast saab Euroopa Liidu kandidaatriik, mul on aga mõned küsimused. kindlasti on väga oluline see, kuidas lahendatakse praegu veel üleval olevad konfliktid. näiteks olukord Sandžakis, on juttu olnud sellest, et küsimus on tõsine, aga ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete seda lahendada? see näitab selgelt, kas te olete juba sel tasemel, et reageerida nagu Euroopa Liidu riik. samas me näeme, et Euroopa Inimõiguste Kohtu ette on jõudnud väga palju juhtumeid Serbiast, kuidas te suhtute sellesse? aitäh ning nüüd jääb äh, veel kahjuks õige vähe aega äh, selleks, et Serbia välisminister saaks esitatud küsimustele vastata. Uh, I... suur tänu ja loodan, et äh, leian ka vastused enamikele küsimustele, neid oli tõepoolest palju alustan kõige lihtsamast, härra Kukan. milline on meie nägemus? muidugi on minu vastus subjektiivne, ma olen selle valitsuse esindaja ju. me oleme teinud suuri jõupingutusi ja muidugi peavad hinnangu andma teised, kuid heaks märgiks on ka Euroopa Komisjoni soovitus. Euroopa Komisjoni arvamus toob välja selle, et Serbia on oma eh, kohustustest kinni pidanud vastavalt stabiliseerimis- ning assotsiatsioonileppele. meile on antud. kui järgmise aasta mm, alguses annab Serbia rahvas meile uue mandaadi, siis me jätkame reformiprotsessiga ning lepitusega. on astutud äh, vägagi märkimisväärseid samme viimastel aastatel just lepituse osas Balkani poolsaarel me jääme oma kohustuste juurde, oma veendumuste juurde ja oma strateegiliste eesmärkide juurde, ükskõik, kas see siis toob meid äh, Euroopa Liidu liikmeks või mitte. seda ei saa, sellele ei saa me praegu veel vastata. kuid äh, Serbia euroopastamine, äh, ühtlustamine mm, standardite ja seaduste tasandil kindlasti on Serbia jaoks eh, prioriteediks hoolimata praegustest raskustest. ja püüan vastata mõnedele küsimustele koos, kuna nad olid sarnased, kuid enne seda tahaksin tänada härra Katsini eh, sel, tema pühendunud tegevuse eest Serbia lähenemisele Euroopa Liidule. nii et äh, tema näeb äh, neid asju sarnaselt, meie veendumused on sarnased. Need kokkulepped, mis äh, on sõlmitud ja mis sõlmitakse tulevikus, dialoogi käigus Pristinaga, need äh, peavad äh, olema kooskõlas äh, reeglitega, seadustega, Serbia põhiseadusega ja Serbia seadustega. Euroopa Komisjon ütleb oma arvamuses, Serbia põhiseaduslik ning seadusandlik raamistik on suures osas vastavuses Euroopa Liidu õigustikuga ja me peame sellest ka edaspidi kinni pidama. üks äh, põhiline Euroopa väärtustest on just äh, reeglite järgimine, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine ja selleks äh, teeme kõik endast sõltuva. selleks, et saavutada lahendus läbirääkimistel sellele väga tundlikule probleemile. ja ma loodan, et see dialoog tõepoolest kujuneb edukaks, ta on siiani olnud mitmetes valdkondades edukas. muidugi on lahtisi küsimusi veel palju. palju lahtisi küsimusi, loodan, et need leiavad käsitlust äh, ja mul oleks hea meel, kui me oleks saanud neid arutada juba enne, kui Pristina ühepoolselt iseseisvuse välja kuulutas, kuid püüame leida nendele teemadele siis nüüd lahendust, lahenduse. see, miks äh, me kokku tulime ja kuuel neist on äh, üks lähenemine niinimetatud Kosovo vabariigi iseseisvuse suhtes ja kahekümne kahel teise riigil, ülejäänud riigil on teistsugune lähenemine. see kõik oli tingitud sellest, et kõik on soovitud, on huvitatud norm-, norma-, olukorra normaliseerumisest see ei ole projekt, mille eesmärgiks on tõestada, et Kosovo on iseseisev riik. kui me keskendume selle probleemi lahendamisele nii, et leiame ühisosa osapoolte vahel, siis äh, see edu ka jätkub. nii et äh, siin ei ole küsimus sellest, et tõestada, et üks või teine, ühel või teisel on õigus, me püüame lihtsalt äh, inimeste elu normaliseerida, inimeste elu, kes peavad nende mm, poliitiliste otsuste valguses elama. Need otsused on legitiimsed ja need äh, peegeldavad meie rahvaste demokraatlikku tahet. vastates härra Broki küsimusele ja loodan, et keegi võib-olla ütleb mu vastusega talle edasi <laughs> mingil hetkel Serbia osaleb regionaalsetes algatustes vägagi aktiivselt ja see on tegelikult tsitaat Euroopa Komisjoni arvamusest, me osaleme kõikide regionaalsete ähm, organisatsioonide töös. siiani ei ole olnud mingeid äh, kaebusi selle kohta, kuidas me oleme juhtinud, äh, olnud eesistujaks nendes organisatsioonides, hoolimata sellest, et äh, meil on tegemist ühe lahendamata küsimusega. nii et see, kuidas äh, me oleme juhtinud nende organisatsioonide tööd ilma tekitamata kaebusi kellelegi, on märgiks sellest, kuivõrd tõsiselt me näeme võtame oma rolli ka regionaalsel tasandil ja kui, milline on meie tuleviku nägemus. Bosnia-Hertsegoviina puhul äh, me muidugi respekteerime territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. ja see on vastuseks, äh, mis puudutab ka Abhaasiat ja Osseetiat Serbia peab kinni ÜRO hartast ning Helsingi paktist. igal riigil on õigus riigi, riiklikule ter-, territoriaalsele terviklikkusele ja siin me ei tee ka mingisuguseid erandeid, alustame muidugi iseendast, kuid see puudutab ka Bosniat ja kõiki teisi riike maailmas vastaksin nüüd proua Lunatšeki küsimusele. meil on selja taga päris keerukad kuud. kui on tegemist läbirääkimisprotsessiga, siis äh, loodate, et äh, probleemid, mis veel lahtised on, nendega ka tegeletakse läbirääkimistel. ei saadeta äh, relvastatud üksusi vastase territooriumile, vastaspoole territooriumile. kahekümne viiendal oktoobril leidis aset äh, Pristina äh, spetsiaalüksuse liikumine Põhja-Kosovo aladele ilma igasuguse hoiatused äh, KFOR-i, KFOR-i või ähm, EULEX-i esindajatele. ja küsimuseks on, kas me püüame lahendada küsimusi dialoogi teel või siis äh, relvastat- või relvade abil. see dialoogiprotsess äh, on äh, alguse saanud selleks, et lahendada küsimusi, mis on kuhjunud mitmete aastate jooksul. kui üks voor ei too äh, lahendusi, mis oleks ühe või teise osapoole huvides, kas see tähendab siis seda, et saadetakse relvastatud üksused sisse? Nad tegid seda ja sellega häiriti kogu selle ala elanik, elanike mm, rahu ja sellest äh, olid tingitud ka need äh, teede blokaadid. üheksakümmend seitse protsenti äh, ähm, selle ala elanikest, neil on väga selge nägemus regiooni tulevikust ja kui saata iga kord sisse relvastatud üksused, siis me ei jõua kuskile. juulis tekkis olukord, loodi olukord, kus äh, kehtivat stabiilsust väga tugevalt äh, ähm, püüdi äh, häirida. me näeme, et enamik ajast ning energiast on kulunud Põhja-Kosovo pingete hajutamiseks tegemist oli relvastatud sissetungiga, mil, mille osas ei peetud nõu mitte kellegiga enne, eelnevalt. nagu ütlesin, teatud küsimustes on juba konkreetseid samme tehtud ja suure osa oma ajast oleme kulutanud selleks, et äh, tasandada Pristina ühepoolsete tegude tagajärgi dialoogis me räägime sellest, kuidas neid otsuseid rakendada ja meil on ka rakendustöörühmad paigas ja jääme oma eesmärgile pühendunuks selleks, et äh, rahuprotsessiga edasi minna heauskselt, vastavalt äh, levinud Euroopa väärtustele ja praktikatele. aus olles, kui, kui ausalt öelda, kui me püüame seda teha, siis see, see ei olegi seotud niivõrd meie Euroopa perspektiiviga, Euroopa tulevikuga. meil on endil seda vaja, et me saaksime edasi minna normaalse eluga, stabiilse eluga, ka meie regioonis. selle probleemi lahendamine ei äh, kiirenda meie lähenemist Euroopa Liidule. rumal oleks arvata, et Kosovo küsimuse lahendamine kuidagi kiirendaks Euroopa Liiduga liitumist Serbia puhul. kuid äh, me oleme sellest hoolimata pühendunud selle probleemi lahendamisele, nii nagu me oleme olnud pühendunud äh, koostööle Haagi kohtuga me teadsime, et see ei äh, vii meid tegelikult äh, lähemale Euroopa Liidule ja sellepärast seda ka ei teinud. ja me ei ole pettunud, sest me tegime seda enda huvides. oli palju inimesi, kes äh, arvasid, et koostöö Haagi kohtuga kiirendab lähenemist Euroopa Liidul, liidule meie seda ei uskunud, kuid me tegime seda kindlas usus, et lepituse protsess peab alguse saama tõejalule seadmisest ja need, kes kuriteod toime panid, peavad nende oma tegude eest ka vastutama. sama lugu on Kosovoga, me teame, et see ei kiirenda meie liitumist Euroopa Liidu, kuid me peame selle mm, küsimuse lahendama, sest keegi ei soovi sellist külmutatud konflikti enda territooriumil ja me teeme seda diplomaatiliste rahumeelsete vahendite abil. räägin oma valitsuse nimel. keegi tõstatas küsimuse, kas varsti hakkab kannatus katkema? me ei saa endale seda lubada, sest see on ju see koht, kus me elame, meil ei ole kuskile mujale minna, me peame jääma oma äh, otsuste juurde. eks, et äh, rahu ja stabiilsus äh, saaksid osaks äh, ka meie regiooni elust, nii nagu see on praegu ülejäänud Euroopa kontinendil. rääkides territoriaalsetest lahknevustest, meie oleme riikide jagamise vastu ja me ei soovi, et jagataks ühtki riiki maailmas, kaasa arvatud meie oma riiki. ja see puudutab äh, Kosovo ühepoolset äh, iseseisvusdeklaratsiooni. kodakondsus ehk siis Vene kodakondsuse andmine Serbia kodanikele Kosovos. seda küsimust on valesti tõlgendatud. tegelikult ei räägitud äh, Venemaale emigreerumisest ning äh, elukoha muutusest. Äh, inimesed tunnevad ennast kaitsetult. ja miks tunnevad nad ennast kaitsetult? see on väga tõsine küsimus, mis, millele vastamine võtaks palju enam aega. kindlasti ei tunne see äh, Kosovo serblased äh, ennast kaitstuna, muid, miks muidu nad äh, selliste üleskutsetega välja tuleksid. plaanid tulevikuks, meie tulevikuplaanid äh, on jätkata samamoodi, jätkata dialoogiga, jääda pühendunuks oma eesmärkidele. ükskõik, äh, mis meid tulevikus ka ees ootab liitumisel Euroopa Liiduga või lähenemisel Euroopa Liidule, me ähm, endiselt äh, jätkame ühenduse Agi Communitairi, Agi Communitairile ähm, lähenemist oma seadusandluses. ja loodame, et äh, see jõupingutus ka vilja kannab loodame, et äh, hea hoo annab meie edasisele tegevusele sisse ka otsus üheksandal detsembril. viimane küsimus, millele vastaksin. see puudutab Sandžaki piirkonda Serbias. Ähm, selles äh, Serbia osas oli meil tegemist äh, radikaalse islami ilmingutega, seal on väga tugevad ähm, usuliidrid, äh, usujuhid, kes kasutavad äh, väga julgeid väljendeid, mida mõistetakse, mida võib mõista ka äh, vihaväljendusena. me püüame muidugi saavutada rahumeelseid suhteid kõigi äh, usundite esindajatega Serbias ja loodan, et äh, peame, äh, et, et elanikkond peab kinni seadustest ja et tegevusvaldkond kitseneb äärmuslaste jaoks. küsimus, mis puudutab Lahe president Basescu hiljuti äh, külastas Serbiat ja me arutasime seda teemat ka pikalt. oleme kahepoolselt äh, tegemas koostööd, et me saaksime selle, selle küsimuse lahendada, nii et meie suhted on väga head, heanaaberlikud. ja jätkuvalt selle teemaga tegeleme me mõistame ja respekteerime Rumeenia valitsuse seisukohta. aitäh mulle eraldatud aja eest. ma pean vastama läbi eh, saat-, saatkonna Võtva arhiivide saatuse kohta kommunistliku mineviku küsimus Serbias on vägagi tundlik. meil on hea meel, et ei toimunud selliseid, äh, sellist rõhumist kui mõnedes teistes riikides, kuid endiselt on see teema, mida me peame tõsiselt arutusele võtma kuid mul ei ole praegu mingit äh, paremat vastust, vähemalt mitte faktidel põhinevat vastust. kuid suur tänu teile teie aja eest. aitäh huvi eest, huvi eest meie regiooni vastu. ma tean, et te ei ole selleks institutsiooniks, kes üheksandal detsembril otsuse langetab, kuid äh, hindame kõrgelt teiepoolset toetust eh, mõjutamaks seda olulist pro-, protsessi. Eh, palju tänu, härra minister. Eh, teie soov mida te väljendasite, et üheksandal detsembril tõepoolest antakse Serbiale kandidaatriigi staatus, seda me jagame, me tõepoolest loodame seda eh, ning me loodame, et ka järgmisel aastal tuleb meie juurde teie riigi esindaja ning me saame oma dialoogi jätkata. me kuulasime teid hoolega Äh, ning me hindame kõrgelt äh, seda tööd, mida teie riigi ametiasutused teevad, et saavutada kandidaatriigi